süsteem oleks tõhus turusüsteem ja et selle läbi saaks vähendada CO2 heitmeid. suur aitäh! suur aitäh, lugupeetud volinik, daamid ja härrad, arutelu on sellega lõppenud. hääletus leiab aset homme lõuna ajal